Uh, head kolleegid, ütlen teile kõigile tere tulemast täna õhtul komisjonide ühiskoosolekule. EKONi esimees Kaltieri äh, äh, tuleb äh, meie juurde alles hiljem. ütlen tere tulemast kolmele volinikule. asepresident Dombrovskis, volinikud Moskovitši ja Tyson ning räägime täna iga-aastase kasvu ähm, analüüsist ja häiremehhanismist. head kolleegid, kutsub esimees kõik korrale. tegemist on äh, vastutuse raamistikus, äh, mis äh, on sätestatud kuueses õigulases paketis iga-aastase majanduskasvu analüüsi dialoog on ette nähtud iga-aastaselt komisjoni Äh, esindajad peavad tulema Euroopa Parlamendi pädevate komisjonide ette, pidada majandusdialoogi. see annab äh, siis kõik võimalused arutada iga-aastase kasvu analüüsi, ühtset tööhõiveraportit äh, ning vahetada arvamusi komisjoniga ja äh, analüüsida komisjoni tegevust, võtta äh, poliitilise vastuse korras, mis on väga oluline tegevus. kõigepealt annaksin siis kohe sõna volinikele kes räägivad järjest ükshaaval kahekümne minuti jooksul ja siis võtame kaks äh, vooru äh, kõnelejaid esimeses osas ja teises osas äh, siis tuleb proua Ulskog tööhõivekomisjoni esindajana kõnepulti, aga kõigepealt annaksin siis kohe sõna volinik asepresident Dombrovskisele tema sissejuhatavateks sõnadeks. olge lahke austatud esimees, austatud äh, parlamendiliikmed. mul on väga hea meel äh, sügispaketi äh, ette kanda, mis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Euroopa poolaasta sisse juhatab me võime öelda, et äh, majanduse taastumine on olnud äh, tasakaalukas, äh, pigem tagasihoidlik, Euroopa Liidu SKT on kriisieelsel tasemel ja kõrgemal ning majanduskasvu näeme Euroopa Liidu liikmesriikides järgmisel aastal. töötus väheneb ning ka eramajapidamiste tarbimine suureneb. investeeringud on kasvamas nii eravõlatase kui ka valitsuse võlatase SKT-sse langeb järgmise kahe aasta jooksul aga äh, võib-olla veidike julgustavad äh, tendentsid on sellegipoolest õrnast, õrnadel aludel, sellepärast et äh, poliitilised küsimused, üleilmne madal kasv ning suured majanduslikud ja sotsiaalsed väljakutsed on meie ees, nii nagu raportis ka viidatud. töötus on eriti kõrgel tasemel just noorte hulgas. majanduskasv ning sissetulekute vast-, vastuolud on suured erinevates riikides ning eramajapidamiste ja riigivõlatase on kõrge. erasektoris on ikkagi äh, ka mittetootlikke laene mitmetes liikmesriikides ning äh, see kõik pidurdab meie potentsiaalset majanduskasvu meie analüüsi kokkuvõte äh, on see, et me peame äh, topelt äh, panustama investeeringute hoogustamisse, majanduse hoogustamisse, struktuurireformide elluviimisesse ning vastutustundlike fiskaalpoliitikate elluviimisesse. samas peame aga kesk, kas keskenduma kaasavale kasvule ning rohkem sotsiaalset dimensiooni lisama kõigepealt investeeringud, mis aitaks nõudlust kasvatada lühikeses perspektiivis ning tagaks ka kasvu pikemas perspektiivis eh, haldustõkete eemaldamise teel peame edasi liikuma, eh, pangandusliit, kapitaliturgude liit eh, on vaja lõpule viia ning teatud liikmesriikide pangasektori nõrkused on vaja ületada. ning loomulikult peame ka jätkama sellega, et edukalt rakendame Euroopa strateegiliste investeeringute kava mis puudutab äh, produktiivsust kõrgendavaid reforme, äh, oluline on see, et inimeste reaalpalgad äh, ja sissetulekud kasvaksid, uued strateegiad sellel tasandil Euroopa Liidus loovad töövõimalusi, aga eelkõige peavad siin samme ette võtma liikmesriigid. ning vastutustundlikud eelarvepoliitikad on olulised selleks, et säästlikku kasvu saavutada ja ka makromajanduslikku stabiilsust me mõõdame eelarvepoliitika seisundit Euroopa Liidus äh, äh, vastavalt äh, komisjoni kirjale ja Junckeri iga-aastasele mm, kõnele olukorrast Euroopa Liidus. me näeme, et oluline on edukate poliitikate kokku sulatamine selleks, et tagada säästlik eelarvepoliitika. eelarvepoliitika jõupingutused liikmesriikides eh, on vaja ette võtta selleks, et euroalas oleks makromajanduslik eh, stabiilsus eh, ning et eelarvepoliitika saaks võib-olla laieneda tagasihoidlikult kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. oluline on see, et Euroopa Liidu liikmesriigid tuleksid ülemäärase eelarve puudujäägi menetlustega toime, vähendaksid oma riigivõla osakaalu ning nad peavad tegema seda nii, nagu riigipõhised soovitused seda ette näevad. samal ajal need liikmesriigid, kes täidavad esialgseid eesmärke eh, keskpikas perspektiivis, eh, peavad edasi võtma suuremaid investeeringuid. vajalik on parendada just eelarve vahendite kasutamise tõhusust, iga-aastast maksukogemist, kogumist eh, ning säästlikkust parandavaid reforme ka pikemas perspektiivis mis puudutab euroala äh, ettepanekuid, siis meie oleme öelnud, et äh, viit asja on vaja teha. esiteks reformid, mis äh, tootlikkust kasvatavad, toetaksid eelarvepoliitikat, looksid töökohti ja sotsiaalset õiglust, toetaksid pangandussektorit ning viiksid lõpule ka Majandus- ja Rahaliidu. kõik poliitikavahendid ja struktuurivahendid on vaja siduda kokku selleks, et kasvu, finantsstabiilsust ja struktuurseid parendusi ette võtta kuna üleilmne keskkond on äh, äh, ebastabiilsem, siis on vaja kindlasti meie poliitika võimalused ära kasutada. Äh, töötururaport ütleb, et paranemine tööturul küll toimub, aga samas väga palju on noorte hulgas tööst, töötust ja väga palju on neid noori, kes ei osale ei mingisugusel koolitusel, hariduses ega ka tööturul ning tööturul on naised alaesindatud kuna äh, väga palju on Euroopa Liidu saabunud põgenikke siis ja süüditaotlejaid, siis äh, suuremad integratsioonipoliitikad on vajalikud ning äh, iga-aastases riigipõhises aruandes sätestatud eesmärgid oleks vaja liikmesriikidel ellu kutsuda. samuti on vaja neil ära kasutada Euroopa ähm, strateegiliste investeeringute fondi, investeeringute kava Euroopa jaoks ning ka äh, struktuurireformide toetusprogrammi. Äh, reformid muidugi võtavad aega, et mõjuda, aga mida kauem nendega viivitada, äh, seda rohkem kaotavad majandused ning seda rohkem tabavad neid ka makromajanduslikud tasakaalutused meie augud, meie sügiseanalüüsi tulemusena oleme me hinnanud liikmesriikide riske ma-, makromajanduslike tasakaalutuste ees ning oleme süvaanalüüsi äh, läbi viinud, üheksateist äh, riiki oli siin eelmisel aastal äh, olukord on mõnevõrra paranenud, aga sellegipoolest haavatusi, haavatusi on. austatud kolleegid, enne järgmise aasta analüüsi eh, tahame me erinevate partneritega koostööd teha selleks, et eh, vaadata, kui edukalt reforme on ellu viidud. mis puudutab eh, konkreetselt liikmesriikide programme, siis iga-aastase kasvu analüüs kutsub üles liikmesriikidel tööd tegema ka vabakonna organisatsioonidega ning loomulikult rõhutame siinkohal ka selles menetluses äh, Euroopa Parlamendi rolli, sest Euroopa Parlament on meie väga tugevaks toeks olnud. aga meil on vaja kindlasti jagatud prioriteetide ja kohustuste äh, tõsiseltvõtmist, ootan meie arvamuste vahetust, suur tänu! suur tänu teile, esimees! nüüd ma tahaksin anda volinik Tysonile sõna äh, tema sõnavõtu jaoks Uh, suur tänu, lugupeetud uh, president, lugupeetud volinikud, lugupeetud parlamendiliikmed. lubage mul kõigepealt öelda seda, et uh, see, millest rääkis Valdis, on seotud ka liikmesriikides toimuvate ja rakendatavate reformidega mida on viimastel aastatel läbi viinud ja mis on äh, aluseks uuele majanduskasvule. kuid see kasv on siiski väga nõrk ja kõik eurooplased seda ei tunne. rohkem kui neli miljonit äh, noort inimest, täpsemalt siis neli koma kuus miljonit noort inimest on ka praegu töötud. lisaks on sada üheksateist miljonit inimest, kes elavad vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse riskis, seda siis Euroopa Liidu piires, ja nende hulgas on kakskümmend viis miljonit last kakskümmend kolm koma seitse protsenti neist äh, lastest on äh, endiselt äh, vaesuse riskis, kui võrrelda aastaid kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kaheksa. majapidamiste sissetulekud euroalas ei ole tõusnud kriisieelsele tasandile ehk siis aastale kaks tuhat üheksa, samuti on sissetulekute ebavõrdsus väga suur, see mõjutab nii võrdsusküsimust kui ka majanduskasvu ja liikmesriikides on ebavõrdsus ka tööhõive, õigemini töötuse küsimuses ja sotsiaalkaitses. see tähendab seda, et me ei saa kuidagi olla rahul sellega, mis on saavutatud. iga-aastane majanduskasvu uuring näitab seda, et meil on õnnestunud üht-teist ka saavutada tehnoloogia ja globaliseerumise ning majanduse taastumise kava abil nagu ütles härra Dombrovskis, peame me tegema rohkem selleks, et täita nõndanimetatud kolm, kolmnurga eesmärke, mis on siis investeeringud, struktuursed reformid ning vastutusrik-, vastutusvõimeline eelarvepoliitika, mis tagaks ka sotsiaalkaitse. me vajame rohkem teadmisi, innovatsiooni ja elukestvat õpet selleks, et isikud leiaksid kergemini tööd ja et me saaksime kaotada lõhe äh, tööturul, ehk siis selle, et oskused ja töötajad, et pakutakse oskusi, mida tegelikult ei vajata. lisaks äh, on meil aga ka selliste isikute nappus, kellel oleks omandatud äh, mingisugune kutse, mida tööturg tegelikult vajab ja seetõttu on vaja reformida ka kutseõpet ja õpetada isikutele uusi oskusi, eriti digitaalseid oskusi, ettevõtlusoskusi ja muud muid kaasaegseid oskusi iga-aastast majanduskasvu uuringut toetab ka ühine tööhõivearuanne, kus tuuakse välja peamised tööhõivet ja sotsiaalküsimusi puudutavad näitajad Euroopas. see aruanne näitab meile ka seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid on tööturul ja sotsiaalküsimustes viimastel aastatel viinud läbi olulisi reforme. Nende hulgas näiteks on suurendatud avalike teenuste kättesaamist, kättesaadavust paremini ähm, tehtud paremini kättesaadavaks erinevad algatused, näiteks äh, noorsooalgatus, äh, muudetud tööturg äh, vähem segmenteerituks, parandatud õigusloomet ja aidatud äh, kaasa ka pensionisüsteemi kestlikumaks muutmisele. see tähendab seda, et on saavutatud edu, kuid sellest ei piisa, vaja on teha enamat. sotsiaalpoliitikat äh, tuleks näha kui äh, tootlikku faktorit ning seetõttu peavad liikmesriigid oma sotsiaalsüsteemi niimoodi tugevdama, et isikutel oleks võimalik kergemini jõuda tööturule ning et neid ei, e-, neid ei ootaks tõrjutus, kui nad töö kaotavad. Neil on vaja kvaliteetseid teenuseid ka äh, Äh, muul ajal kui töötuna, näiteks on vaja paremaid elutingimusi, paremaid eluasemeid ja äh, lastehoidu. vaja on võidelda sellega, et tööturg on segmenteeritud, selleks tuleb näha ette rohkem paindlikkust ja ka piisav turvatunne on mitmeid liikmesriike, kes juba praegu on välja töötanud strateegiad, mille abil lõimida ühiskonda sisserändajaid. Neil on olemas varasemad kogemused ja Nad on äh, paremini kursis sellega, kuidas ettevõtlikkust arendada, kuid on ka teisi liikmesriike, kes peavad pagulasi rohkem aitama, vähemalt äh, lühiajalises perspektiivis. peale selle on vaja ka tõhusat äh, ühiskondlikku dialoogi selleks, et sotsiaalmajanduslik, et sotsiaalne turumajandus tegelikult saaks toimida meil on vaja kõike hõlmavat ja tulevikku vaatavat visiooni. kokkuvõttes võime öelda, et äh, on saavutatud palju edu, kuid meil on vaja teha veel palju, kui me tahame saavutada tegelikult toimivat sotsiaalset turumajandust. see puudutab erinevaid reforme, mida euroala majandused peaksid teostama ja millest on soovitustes ka räägitud. kokkuvõttes, lugupeetud liikmed, võin öelda, et teha on veel palju, kuid me oleme saavutanud ka konkreetseid tulemusi kodanike jaoks, meil on vaja kaasata kõik sidusrühmad, sealhulgas valitsused, kodanikuühendused ning loomulikult ka Euroopa Parlament. tõepoolest, teie panus on Euroopa poolaasta protsessis väga väärtuslik ning jään ootama meie arutelu, aitäh! Dank u mevrouw eh, Thijssen, dank u mevrouw de commissaris, monsieur. suur tänu, proua Thijssen ja nüüd on teil sõna härra Moskvissi. tänan, härra esimees, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi liikmed koos kolleegidega tutvustan täna siin sügispaketti Euroopa poolaastas. majanduskonteksti iseloomustab ebakindlus, nagu selgitas ka Valdis. majanduse taastumine on endiselt ebakindel, ta jätkub, kuid ei kiirene ja iseäranis majanduskasvu väljavaated väljaspool Euroopa Liitu ei soodusta eksporti. inflatsioon on madal, vaatamata enneolematutele <clears throat> raha, eelnevat rahapoliitika meetmetele. tööpuudus on kõrge kümme protsenti ja see näitab, et äh, väga olulisel määral alakasutatakse tootmispotentsiaali. Äh, see on äh, nähtav ka kapitali mõttes, investeeringud äh, on taastumas, kuid nad on siiski vähesed ja see peatab ähm, ja see piirab majanduse väljavaateid. seega suutlikkuse alakasutus on, on krooniline ja see mõjutab oluliselt majanduskasvu. iga-aastane ülevaade aastaks kaks tuhat seitseteist äh, kutsub liikmesriike üles äh, tõhustama positiivset kolmnurka, ehk siis äh, tõhustada investeeringuid, jätkata struktuurireforme ning viia ellu vastutustundlikku eelarvepoliitikat. ja selles osas on vajalik positiivsem suundumus. Äh, meetmeid tuleb rakendada nüüd selleks, et tasakaalustada policy mix'i euroalal ja selleks, et toetada Euroopa Keskpanga rahapoliitikat äh, olukorras, kus Euroopa Keskpank teeb juba niigi väga palju arvestades äh, riigipõhiseid soovitusi, ähm, arvestamata neid soovitusi, võime siiski tõdeda, et üldine eelarvepositsioon on mõõdukalt piirava mõjuga, kuigi tegelikult üld, üldine eelarve olukord peidab liikmesriikide vahel suuri erisusi vastupidiselt sellile, mida näeks ette terve majanduslik mõtlemine. olukord on paradoksaalne, see ei või jätkuda. Need, kellel puudub äh, manööverdamisruum, tahab kasutada seda positiivset eelarvepositsiooni ja need, kes sellel seda ei ole, ei ole valmis seda kasutama. selleks oleks vajalik kollektiivne lähenemine, selleks et ületada olukord, kus, äh, kus terve euroala jääks kaotajaks. samuti õige policy mix tähendaks äh, jätkusuutlikku riigirahandust, äh, investeeringute toetamist ja reforme, mis toetaks pikaajalist riigi rahanduse kestlikkust. nüüd äh, häiremehhanism eeldab süvendatud analüüsi, mida saab tõepoolest teha riigipõhistes raportites, hindamaks, kas, kas riike puudutab makromajanduslik tasakaalutus ja mis eeldaks korrigeerivaid meetmeid hoiatusmehhanismi analüüs näitab, et peamised ohud on praktiliselt samad, mis äh, eelmisel aastal. mis puudutab äh, välistasakaalutust, jooksev, siis jooksev konto puudujäägid on, on lõppemas, kuid mõningad ülejäägiga riigid öö, äh, omavad suuri ülejääke. ja mit-, erasektor on mitmeski riigis öö, üleliigsetes võlgades avalik sektor, äh, avaliku sektori osakaal on langemas, kuid mitte nendes riikides, kus võlakoorem on kõige suurem. tulemus on see, et pangad on suurendanud oma kapitaliseeritust, nende vastupidavus äh, šokkidele on paranenud, kuid äh, väljakutseid on siiski endiselt ja kokkuvõttes võib öelda, et häiremehhanism aastaks kaks tuhat seitseteist näitab, et on vaja kolmeteistkümne liikmesriigi puhul süvendatud analüüsi, neid on viis, kuus vähem kui eelmisel aastal, need kolmteist riiki juba eelmise tsükli ajal läbisid põhjaliku analüüsi, ähm, mis näitas tasakaalutuse olemasolu ja, ja uut, uuest analüüsist peaks saama siis alus ähm, konkreetsematele soovitustele selle, selle kohta, kuidas üle saada makromajanduslikust tasakaalutusest ja see võimaldab ka paremini hinnata saavutatud edusamme. ja lõpetuseks ma räägiksin meie soovitustest euroalale. alates Euroopa poolaastast kaks tuhat viisteist avaldatakse soovitused euroalale Euroopa poolaasta alguses koos iga-aastase majanduskasvu läbivaatamisega see tugineb mõtlemisele, et Euroopa, et Euroopa poolaastas tuleb arvesse võtta ühiseid väljakutseid ja et see peab kajastuma riigipõhistes soovitustes. see on juba kandnud vilja, me oleme juba tõesti saanud põhjalikumaid arutelusid euroala väljakutsete üle ning konkreetsed soovitused oleks siis järgmised. esiteks tuleb jätkata neid poliitikaid, mis toetavad majanduskasvu taastumist, mis soo-, soo-, soodustavad lähenemist, mis aitavad üle saada ma-, makromajanduslikust ebatasakaalust ja mis võimalevad, võimaldavad paremini kohaneda. teine soovitus puudutab eelarvepoliitikat, eelkõige vajadust, millest ma juba ennist rääkisin, et tuleb et suundumus peab olema palju positiivsem eelarvepoliitikas, arvestades kasvu- ja stabiilsuse pakti. siis tööturu toimimine ja finantssektor Need on siis kolmas ja neljas soovitus. ja viimane soovitus, viies soovitus, rõhutab seda, et tuleb vaja kiirendada jõupingutusi selleks, et lõpule viia majandus- ja rahaliit. arutelud liikmesriikidega soovituste sisu üle ja sügispaketi üle on olnud väga intensiivsed ja tulemusrikkad. Eurogrupp on eelistanud neutraalset suundumist pigem ja mitte positiivset ja see ei olnud komisjoni soovitus, kuid siiski Äh, edusammuks oli see, et on põhimõtteliselt nõustutud sellega, et mõ-, et mõelda sel-, selle mõiste üle nagu fiscal stance, eelarvepositsioon. see tähendab, et arutelu on alanud, see ei lõpe, see ei lõpe selle esialgse lähenemisega, see dialoog on väga oluline, selleks, et parandada Euroopa poolaasta omaksvõtmist liikmesriikide poolt ning äh, soovituste mõistes samuti ning oluline on kaasata Euroopa Parlament, kes äh, on väga oluline partner äh, koos rahvusparlamentidega. Äh, me soovime nende tihedat kaasatust, samuti kümme, kümne rahvusparlamendi kaasatust, samuti sotsiaalpartnerite kaasatust kõigi Euroopa kodanike huvides ja ma tahaksin teid lõpetuseks tänada võimaluse eest taar kord tänas, taaskord tänaseid mõtteid vahetada suur tänu teile, volinik, ja nüüd jõuame teie juurde, head kolleegid, alustame siis esimese kõnelejate vooruga, kus saavad sõna härra Hoppmark äh, ja proua Toom raportööridena, kõigil on kolm äh, minutit, härra Hoppmark, teil on sõna, palun. suur tänu, esimees. suur tänu, volinikud, teie sõnavõttude eest on äh, mõned aspektid, mida tuleks kindlasti rõhutada kõigepealt vajadus kõrgema kvaliteedi järele riigi rahastamises ja struktuurireformid. seda mainisite vist kõik teie seast ja viimasena teie, härra Moskovitši. ja nagu ka teie majanduskasvu ülevaates on öeldud, majanduskasv on taastumas, kuid see taastumine on aeglane ja tugineb vägagi ühtsel rahapoliitikal seega oleks huvitav kuulda, millisel määral ütleksite te, et aeglane majanduskasv, mida me täna näeme, sõltub sellest, et meil on selline äärmiselt ühtne rahapoliitika ja madalad intressimäärad. kuid rääkides madalatest intressimääradest, äh, jõuame ka teise probleemini. investeeringute tase on endiselt äärmiselt madal ja ühtlasi rääk-, ühtlasi riigi rahandus minu meelest on üsna häiriv see asjaolu, et vaatamata sellele, et meil on unikaalselt madalad intressimäärad, ei ole liikmesriigid suutnud vähendada eelarve puudujääki vähem, rohkem kui marginaalselt. samas intressimäärad ja on nii madalad ja võlg on nii madalal, kui see võib, võib, võikski olla kuidas seda, kuidas siis näha tulevikku, kas see rahapoliitika on jätkusuutlik pikas perspektiivis? mida see tähendab? Äh, mida meil on oodata siin eelarve puudujäägi vähendamise eesmärgil, kui liikmesriikides on väga madalad intressimäärad, kui nad ei suuda seda kombineerida struktuurireformidega ja eelarve puudujäägi vähendamisega, siis väljakutse on ju palju suurem kui siis, kui intressimäärad tõuseksid. mitte ainult sellepärast, et meil on selline rahapoliitika, vaid ka sellepärast, et kui stabiilsuspakt seatakse küsimärgi alla ja kui seda õõnestatakse, siis me näeme seda, mis on juba varemgi juhtunud, et intressimäärad tõusevad. ja sellel on otsene mõju äh, tööhõivele ja finantsstabiilsusele. seega ma tahaksin küsida, mida see siis tähendab tööhõive jaoks, struktuurireformide jaoks ja puudujäägi jaoks, kui me ootame ega tegutse täna, lootuses, et äh, me saame eel, defitsiiti laiendades äh, ellu jääda natuke kauem. aga järgmiseks, järgmisel nädalal, järgmisel kuul kui, kui ma selliseid metafoore võiksin kasutada, mida, mis siis saab? kas te võiksite kommenteerida, mis juhtub siis, kui puuduvad struktuurireformid ja, ja puudujääk kasvab vaatamata äärmiselt madalatele intressimäärale? ja nüüd Empli komisjoni nimel proua Yana Toom. suur tänu, austatud volinikud, aitäh teile ettekande eest, äh, armsad kolleegid äh, eelmisel teisipäeval tööhõivekomisjonis oli esimene arvamuste vahetus, mis oli minu raportiga äh, seoses. kõigepealt äh, mina ja minu kolleegid äh, hea meelega said teada seda, et käesoleval aastal oli just sotsiaalse õigluse peal rõhk selleks, et kaasavat vajaduskasvu saavutada. samuti tunnustame me seda, et majanduste taastumine on seotud äh, töö intensiivsusega, struktuurireformid on aidanud kaasa mitmetes liikmesriikides sellele. kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on kaheksa miljonit uut töökohta, kaheksa koma viis protsenti on töötuse määr ja kahekümne kuni kuuekümne nelja aastaste hulgas on äh, tööhõive äh, määr olnud seitsekümmend üks protsenti aga minu esimene küsimus on, et hoolimata kõikidest nendest parendustest viimasel ajal on väga suured kahtlused ja kõhklused, kas me saavutame eh, tööhõive määra seitsekümmend viis protsenti, nii nagu see on Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegias ette nähtud. kas eh, komisjon on nõus sellega, et eh, on suur risk, et me ei jõua selle eesmärgini, nagu me teame, digitaalsed oskused, noortegarantii, deklareerimata töövastane võitlus ja muud on kasutud äh, kui uusi töökohti pole. kõige selgem ja tõhusam võimalus vaesusevastaseks võitluseks on tagada inimestele töökohad. teine küsimus on Euroopa programmid töökohtade loomisega seoses. mul oleks väga hea meel, kui komisjon annaks teada, mida te usute, et vaja on teha selleks, et kasutaks tõhusamalt ära Euroopa programmide ja fondide raha äh, kasutamist millised on peamised hallid alad eh, just eh, struktuurifondide töös, eh, töökohtade loomisel? meil on jätkusuutlikke sotsiaalsüsteeme vaja ning maksusüsteeme Euroopas. kindlasti ei saa me mitte mingil juhul alahinnata seda, kuidas mõjutab ühiskondi vananemine ja selles valguses, kas äh, liikmesriikidel oleks vaja minimaalseid sotsiaalseid standardeid rakendada. kas te arvate, et see on ainukene võimalus, kuidas säilitada Euroopa tööturu integreeritus? ja viimane küsimus, töötus ning vaesus ei ole mitte ainult majanduskasvule ohuks, vaid nad võivad õõnestada ka Euroopa integratsiooni poliitilise projektina. eurooplased peavad integratsiooni hüvesid nägema ja seda oma igapäevases elus. me ei pea kindlasti ka äh, mitte Äh, silma kinni pigistada selle ees, et äh, vaesuse määr on endiselt suur, nii nagu volinik Tyson seda ütles ja komisjon on seda ka tunnustanud. Äh, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse määr on rohkem kui kakskümmend kolm protsenti, mis tähendab, et rohkem kui üks viiest eurooplasest kannatab nende fenomenide all küsimused ähm, on siis järgmised. millised meetmed on komisjoni poolt ette nähtud ja millised sõnumid on teie poolt olemas äh, veenmaks Euroopa kodanikke selles, et Euroopa Liitu ja rohkemat Euroopat on vaja? selleks, et äh, Euroopas vaesuse vastu võidelda ning äh, tööturgude integratsiooni suurendada. ma tean, et see on päris keerukas küsimus, aga võiksime kas või rääkida sellest, milliseid signaale, sõnumeid välja saata, kui me arvestame populistlike parteide peatõusu Euroopas, aitäh! ja suur tänu, nüüd on komisjonil võimalik vastata, kaheksa minutit kombineeritult kokku, härra Dombrovskis kõigepealt, palun. suur tänu, head kolleegid. kõigepealt, mis puudutab seda esimest küsimust, et kuidas madalad intressimäärad mõjutavad meie praeguseid makromajanduslikke poliitikaid ning mis juhtub siis, kui rahapoliitika muutub. ma arvan, et seda rõhutab Euroopa Keskpank ise, et ainult rahapoliitika vahenditega ei ole võimalik struktuurseid probleeme majanduses lahendada ja liikmesriigid peaksid seda aega kasutama nutikalt selleks, et vajalikke struktuurireforme rakendada ning äh, komisjon toetab seda kahel käel. ja oleme seda rõhutanud ka meie majanduspoliitika prioriteetides. siis äh, räägiksin lühidalt eelarvepoliitika suunast. Äh, te ütlesite, et siin on eelarve puudujääkide osas väikeseid edasiminekuid euroalas vastavalt meie majandushinnangule ootame me, et eelarve puudujääk äh, läheks kahelt protsendilt eelmise aastaga võrreldes madalamale üks koma kaheksale järgmise aastaks ja edasi veel ühe koma nelja protsendi peale. nii et pidevalt näeme järk-järgulist eelarve puudujääkide vähenemist ja järgmisel aastal ootame tegelikult, äh, et üks euroala liikmesriik äh, kelle eelarve puudujääk on endiselt äh, rohkem kui kolm protsenti nende SKT-st. nii et äh, liikmesriigid äh, järk-järgult ülemäärasest eelarve puudujäägist kaugemale liiguvad. ja selles valguses on meie sõnumiks järgnev. oluline on olla valvas ja seda me rõhutame ka meie Euroopa poolaastas, et need liikmesriigid, kellel on olnud äh, üleliigne äh, eelarve puudujääk ja ei vasta praegustele nõudmistele, äh, peaksid jätkama sellisel eelarvepoliitika teel, nagu me oleme soovitanud. ja on liikmesriike, kellel on tegelikult aega ja mahtu eelarvepoliitikas selleks, et nad saaksid läbi nende meetmetega oma majanduspoliitikat turgutada ja loomulikult on see ka sotsiaalsete väljakutsetega kõik seotud. kõigepealt on meil vaja sellist äh, taastumist, mis oleks äh, töökohtade rikas taastumine. ja praegu, olles näinud seda, et äh, tööhõive kasvab, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegias on ette nähtud seitsekümmend viis protsenti tööhõivet, see on, oleme seda saavutamas ja tänane Euroopa poolaaste kaasav kasv ja töö sissetulekute ebavõrdsuse vähendamine, see on asi, mida me oleme ka puudutanud äh, riigipõhistes soovitustes, aga kolleegid kindlasti räägivad sotsiaalsetest ja tööhõive aspektidest veelgi edaspidi. Äh. suur tänu. suur tänu nende küsimuste eest ma vastan proua Toomi küsimustele, äh, teise raportööri küsimustele. kõigepealt äh, see, mis puudutab töötuse määra näitajaid ja seda, kas meil õnnestub jõuda seitsmekümne viie protsendilise tööhõive eesmärgini, milles lepiti kokku Euroopa kaks tuhat kakskümmend all meie talitluste praegused prognoosid näitavad, et äh, kui tööhõive määr praegu on seitsekümmend üks protsenti, siis juhul, kui me jätkame praegusi jõupingutusi ja liikmesriigid viivad läbi need strukturaalsed reformid, mida me oleme äh, palunud läbi viia, ja kui nad kasutavad tõukefondide raha, siis on seitsekümmend viis protsenti teostatav eesmärk, aga iseenesest äh, see eesmärk muidugi ennast ei saavuta, me peame tegema väga head koostööd liikmesriikidega ning keskenduma just sellele, et luua uusi töökohti ja töövõimalusi naistele ja ka eakatele tagamaks, et kõigil on võimalik tööturul kaasa lüüa. meil on endiselt väga palju tööd ka inimestega, kelle kvalifikatsioon on madal ja kellel seetõttu on väga raske leida tööd. me peame tagama ka selle, et meil oleks aktiivne tööturupoliitika ja et me seda poliitikat ka teostaksime ning äh, see tähendab seda, et äh, sotsiaalkaitset ja hüvitisi tuleb äh, kombineerida aktiveerimismeetmetega, tööturule toomise meetmetega. selle kohta on riikidele antud ka riigipõhised soovitused Euroopa poolaasta raames ja need on siis seotud konkreetsete liikmesriikidega. proua Toom, teil on õigus, kui te küsite, kas sellest ikka piisab. töökohti ei saa lihtsalt luua Nende loomiseks on vaja ka äh, head makromajanduslikku poliitikat ja ähm, sobivat või soodsat investeerimiskliimat. meil on vaja tagada, et meie ettevõtjad oleksid konkurentsivõimelised, sest ainult siis on neil võimalik töökohti luua. meie ei saa neid äh, töökohti ju luua, me peame lootma, et erasektor on selleks võimeline. ja kui me vaatame praegu oma teisi poliitilisi juhendeid, siis kõigis neist räägitakse siseturu ja äh, kapitali äh, turgude liidu süvendamisest ning sellest, et investeerimiskliima peab olema soodne. kui need eesmärgid saavutatakse, siis on võimalik luua ka töökohti. mis on meie alused töökohtade loomiseks? ma oletan, et te rääkisite Eurofondist Iirimaal ja ZDFopist, mis vastutab kutsehariduse eest ning asub Thessalonikis ja võib-olla te rääkisite ka Torinos asuvast koolituskeskusest Nemad on meile andnud andmeid, mis võimaldavad äh, koostada tõenduspõhist, äh, tõenduspõhiseid poliitilisi suuniseid, suuniseid võime ju anda, aga meil on vaja ka teada andmeid ning need, kes teevad tegelikku tööd, võivad meie poliitikale anda vormi ja võivad meid inspireerida edaspidiseks. tegemist on kolmepoolsete organisatsioonidega, seal osalevad ka sotsiaalsed partnerid ja liikmesriikide esindajad ja see annab meile paremad võimalused selleks, et välja töötada tõesti sobiv poliitika Euroopa jaoks. Need sihtasutused ise ei loo ka muidugi mingeid töökohti, aga nad annavad meile informatsiooni, mille abil meil on võimalik luua uusi poliitikaid ja kujundada parimaid võimalikke lahendusi. siis äh, oli veel üks küsimus. Te küsisite, kas me toetame minimaalseid sotsiaalseid standardeid kogu Euroopas. me toetame seda, et ühiskond oleks õiglane. ja toetame seda, et liikmesriikide vahel valitseks teatud ühtsus. ma arvan, et minimaalsed standardid võivad olla osaks sellest, sest me soovime, et see ühtlustumine toimuks alt üles meil on ju Euroopa sotsiaalõiguste samba üle praegu käimas konsultatsiooniprotsess, kus osaleb ka Euroopa Parlament ning sotsiaalne õiglus on selle töö eesmärk. selles vallas tehakse palju tööd ja me kindlasti arvestame ka Euroopa Parlamendi äh, panust proua Rodriguez'i raport võeti just vastu ja me jääme ootama, kas see võetakse vastu ka täiskogu istungil, ootame sealset hääletust ja kui see vastu võetakse, siis kindlasti me kasutame ka seda raportit. veel räägiti võitlusest vaesusega, me peame sellega kindlasti edasi töötama. ennekõike on see aga töö liikmesriikide jaoks. loomulikult püüame me omalt poolt liikmesriike õhutada Euroopa poolaasta raames seda tööd tegema ja õhutame neid ka läbi Euroopa fondide. nagu te teate, on see mitmeaastane programm selline, et on kokku lepitud, et vähemalt kakskümmend protsenti Euroopa Sotsiaalfondi rahast kasutatakse just nimelt eh, kõigi hõlma, hõlmamiseks. me eh, võitleme ju tõrjutuse ja eemale jätmise vastu liikmesriikidel on mitmeid äh, programme, mis näitavad juba praegu, et rohkem kui kakskümmend viis protsenti Euroopa Sotsiaalfondi rahast kulutatakse just nimelt äh, lõimimistööks või ühiskonda hõlmamiseks. me loodame, et liikmesriikidel on teisigi ideid, aga meie omalt poolt juhendame neid äh, ja jagame parimaid tavasid, et liikmesriikidel oleks võimalik Euroopa poolaasta raames astuda parimaid samme millise signaali peaksime me saatma inimestele, kes elavad vaesuses, milleks neile või meile Euroopa? me vajame Euroopat sellepärast, et maailm muutub praegu väga kiiresti, ka meie ühiskond muutub, ka tööturud muutuvad. me peame elama üleilmastumise ja tehnoloogilise revolutsiooni ajastul, mis tähendab seda, et äh, muutused on tõesti revolutsiooniliselt suured ja me peame Euroopa abil näitama, et Euroopa on siiski piisavalt tugev, et me suudaksime oma ühiskonda ja tööturgu sellisel moel ümber korraldada, et ähm, me annaksime mingisuguse tagatise ja saavutaksime oma eesmärgid, jäädes samas kindlaks oma väärtustele. me peame tagama selle, et Euroopa ennast maailmas kaitseks, et me oleksime solidaarsed ja eh, ma räägin kõigi kodanikega sellest väga meelsasti lähemalt ise. tänan, me nüüd ületasime pisut eh, meile antud aja, aga annan siiski sõna härra Moskovitšile. teen väga lühidalt, sest kõneaeg on ületatud. Valdis ka vastas eh, härra Hökmarki küsimusele suuremas osas Äh, toetaksin põhimõtteliselt sedasama. intressimäärad põhimõtteliselt peaksid tõusma. me ei tea, kui suurel määral, aga tundub, et äh, olukord on püsiv, äh, kus intressimäärad on madalad praegusel hetkel. komisjon mingil juhul ei soovita ei struktuurireformidest loovumist ega eelarvepoliitikate leevendamist. eelarve puudujääk on keskmiselt kuus protsenti aastal kaks tuhat kümme, nüüd see on üks koma viis protsenti. seegi peaks äh, aastal kaks tuhat seitseteist stabiliseeruma. kui me soovitame äh, eelarve positsiooni, me ei ole eelarve stabiilsuse ja kasvupakti vastu, me pigem eeldame, et jõupingutused jagataks liikmesriikide vahel. tuleb minna lõpuni äh, nende puhul, kel, kellel on manööverdamisruumi. Pro-, probleem on, äh, et need, kellel, kellel puudub manööverdamisruum, äh, oleks seda tegelikult, oleks tegelikult neid meetmeid kõige rohkem vaja. aitäh härra esimees, härra volinik, see toob meid teise kõnelejate vooruni, siin on igal kõnelejal poolteist minutit ja me alustame tööhõivekomisjoni ja Rahvapartei fraktsiooni saadikuga. suur tänu, tere tulemast! tere tulemast teile, lugupeetud volinikud, kõigepealt ma tahaksin komisjoni tänada, sest me oleme saavutanud väga suurt edu iga-aastase majanduskasvu analüüsiga. Euroopa poolaasta programm töötab väga hästi, Euroopa Parlament on sellesse protsessi äh, hõlmatud alates aastast kaks tuhat neliteist ehk meie ameti algusest ja nüüd me räägime mitte ainult majanduslikust dimensioonist, vaid ka sotsiaalsest tasakaalust. tegemist on poliitikaga, mis võimaldab Euroopa kodanikul tõesti tunda, et me teeme oma tööd kodanikud peavad ju tundma, et Euroopa institutsioonid töötavad selle nimel, et parandada nende elutingimusi. me peame seda tööd samas suunas jätkama. peame tagama, et tõepoolest valitseb tasakaal sotsiaal- ja tööhõive küsimuste ning teiselt poolt majanduslike küsimuste vahel seda tasakaalu peavad tunnetama kõik kodanikud kogu Euroopa poolaasta vältel. eriti oluline on see nõukogu töös. me peame nõukogule jätkuvalt rääkima, et EBSCO nõukogu koosseis peab töötama jõuliselt. me peame tagama ka selle, et meil oleks parem institutsioonide vaheline äh, dialoogi, et me teeksime paremat koostööd sotsiaalpartneritega nii Euroopa kui liikmesriigi tasandil, see on väga oluline tingimus, kui me tahame teha paremat poliitikat. ma soovin komisjonile esitada ka küsimuse. sel aastal räägib komisjon sellest, kui palju on vaja investeerida, sest ilma investeeringuteta ei saa olla majanduskasvu. aga ka siin tuleb ette piir ja me peame sellest aru saama kui me vaatame praegu Hispaanias ja Portugalis toimuvat, siis tuleb endalt küsida, millise piirini on investeering tõesti investeering ja millest edasi võetakse endale kaela lihtsalt üle jõu käivad laenud. kui investeeringud on majanduskasvu jaoks tõesti hädavajalikud, siis kas laenukoormus ei vii Euroopa sotsiaalmudelit ohtu? aitäh, aga palun pidada kinni kõneajast, muidu ei ole meil võimalik oma tööd teha. härra Pedro Pereira eh, sotsiaaldemokraatide libekomisjoni nimel. suur tänu, lugupeetud esimees, ka mina tervitan omalt poolt volinikke. minu meelest on kõige olulisem uus element eh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks tehtud ettepanekus see, et soovitatakse võtta nõndanimetatud eh, tagasihoidlikult positiivne eelarvepositsioon ma tuletan teile meelde, et Sotsiaaldemokraatide fraktsioon toetab sellist uut lähenemist, mille Euroopa Komisjon on nüüd valinud. me märgime kahetsusega, et see on vastu võetud väga vastumeelselt ja eriti just nendes liikmesriikides, kus tegelikult on eelarvelist manööverdamisruumi ning Euroopa ise suhtub sellesse ka negatiivselt see on kurb, sest euroala peab aastal kaks tuhat seitseteist järelikult järgima vale majanduspoliitikat, selle asemel, et valida tagasihoidlikult ekspansiivne fiskaalpoliitika, liigutakse ikkagi kärbete ja kitsenduste suunal. ja ma tahaksin küsida, mida kavatseb komisjon teha selleks, et saavutada laiem poliitiline konsensus? ja saavutada see eesmärk, milleks on äh, siis tagasihoidlikult äh, ekspansiivne äh, eelarvepositsioon. komisjon on ise välja toonud, et reeglid on paradoksaalsed. liikmesriikidel ei olegi nende reeglite tõttu võimalik head eelarvepoliitikat teostada. kuidas teha sellisele olukorrale lõpp? kas komisjon kavatseb võtta mingeidki samme selleks, et neid reegleid muuta, selleks, et eelarvepoliitika oleks teistsugune? ja et meil õnnestuks euroalas teostada head eelarvepoliitikat, aitäh! Euh, tänan! ma üritan teha väga ruttu, eriti mis puudutab tööhõivet. Äh, mind huvitavad äh, struktuurireformid, toon mõned näited. näiteks äh, töö alal ja näeme, et paindlikkus kasvab järjest, ebakindlus kasvab järjest ja kahaneb sotsiaaldialoog, mis on tegelikult ju see koht, kus äh, pannakse paika palgad. mida te arvate sellest, et töötajad muutuvad järjest vaesemaks? tegelikult peaks ju heaolu tagama ja majandus tagama kõikide heaolu, kas me ei ole pigem negatiivses tsüklis? ja teine refu-, struktuurireform, sellest te rääkisite ka pensionid Te ütlesite, et tuleks siduda pensionid elu, oodatava elueaga, aga kui me vaatame üle viiekümneaastaseid, siis äh, nende tööhõive on väga väike, mida me selle, selles osas võiksime ette võtta. nüüd erasammas pensionite puhul, see on kõige ebavõrdsem sammas üldse, eriti mis puudutab naisi. ligipääs tööle, ma ei näe siin mitte midagi era- ja tööelu tasakaalu osas. kui te tahate seda, et naiste tööhõive kasvaks täna tööturul, siis tuleb äh, sellele tõsiasjale otsa vaadata. ja proua Tyson, te rääkisite üleilmastumisest. komisjoni teatises ütlete te, on kolmkümmend äh, miljonit töökohta, mis on loodud rahvusvahelise kaubanduse tõttu tänu ekspordile kas te viitate töökohtadele, mis on täna kaotatud sellistes valdkondades nagu tekstiilitööstus, terasetööstus, üleilmastumine, selleks tuleb ju valmistuda ja mul on tunne, et täna Euroopas äh, tormame üle, üleilmastumise suunas, mil-, millega, millel on ka omad ohvrid. ja nüüd ECR-i nimel. härra Luke, palun. suur tänu, räägin saksa keeles ja tahaksin küsida küsimuse proua Taisenilt, ütleb kõneleja. proua Taisen tänuväärsel moel rääkisite te pagulaste ja äh, immigrantide integratsiooni küsimusest oma sissejuhatavas sõnades. kas äh, komisjon, tahaksin ma küsida, on no umbes aasta me teame umbes, äh, millised on olnud need inimesed, kes on tulnud siia, millised on nende kvalifikatsioonid. kas komisjon on uurinud seda, milline on Euroopa Liidu tööturgude integratsioonivõime inimeste jaoks, kes äh, üleüldiselt äh, on väga madala kvalifikatsiooniga jõudnud meie juurde. millised tööturud Euroopa Liidus äh, on kõige suurema potentsiaaliga nende inimeste jaoks, kes saaksid olla abilisteks näiteks põllumajanduses, ehitussektoris, pakkuda lihtsamaid teenuseid või mingisuguseid käsitööoskusi omavad? ja kui te olete uurinud neid asju, siis ma tahaksin teada, et milline on tulemus, kui te ei ole seda uurinud, siis tahaksin teada, miks te ei ole uurinud. sest äh, migrantide ja pagulaste äh, jaotust, nii nagu see on Euroopas toimunud eelmisel aastal, ei ole ju tööturgude integratsioonivõimaluste läbi tehtud, äh, vaid äh, hoopis teistel meetoditel. kui niimoodi on, et pagulaste ja migrantide jaotus ei ole integratsiooni ja vastuvõtuvõimekuse järgi tööturgudel tehtud, siis tahaksin küsida, kas inimesed võiksid vabalt liikuda sinna, kus neil on kõige lihtsamalt või ainukesena võimalus leida töökoht? ja lõpetuseks tahaksin ma veel ka teada, kuidas, mida arvab Äh, komisjon miinimumpalgast äh, kohustuslikkust, äh, kas see on töövõtjate kaitse või pigem takistab see tööturu arengut, aitäh! Uh, uh, uh, volinikele annan edasi sõnu, sõna ja, ja palun kaheks-kolmeks minutiks saate kõik sõnad, aga palju küsimusi, ütleb esimees. suur tänu, keskendun siis nendele küsimustele, mis puudutavad eelarvepoliitika seisundit eelarvepoliitika reegleid ja investeeringuid. esiteks eelarvepoliitika seisund. tõesti, Eurogrupi järeldus äh, käesoleva aasta juulist euroala eelarvepoliitika seisund on olnud äh, neutraalne ja Äh, ECOFIN-i äh, nõukogu tuleb jaanuaris selle teema juurde tagasi. nii et komisjon on äh, pidevas kontaktis ka ECOFIN-i ministritega, mis puudutab meie Euroopa poolaasta soovitusi. juba eelmise aasta alguses avaldasime paindlikkuse kasutamise kohta stabiilsuse kasvupaktis äh, teatisi. paindlikkust on vaja nii olemasolevates reeglites ja töötame ka praeguste reeglite ja praeguse paindlikkusvõimalikkusega koos, nii et me muudatusi iga-aastases majandus- ja kasvupaktis ei tahaks teha, aga äh, me töötame lihtsustuse suunas näiteks oleme teinud ettepaneku äh, kulutuste võrdlusaluse äh, korrigeerimise niimoodi, et meil oleks võimalik paremini võrrelda omavahel liikmesriike. investeeringud. selge, et komisjoni jaoks on see prioriteet, sellepärast me Euroopa investeeringute kavaga rõhutame ja ka seda, et Euroopa tõukefonde ja investeerimisfond tuleb paremini ära kasutada, mis liikmesriikide käsutuses on aga loomulikult ka eelarvepoliitika suutlikkus on see, mis on oluline meie jaoks, eriti nende liikmesriikide jaoks, kellel on ülemäärane eelarve puudujääk või kellel on väga suur riigivõla äh, osakaal äh, SKT-st. sest äh, nende eelarvepoliitika ei ole jätkusuutlik ja hea tasakaal on vaja leida lühiajalise kasvuvajaduse ning pikemaajalise säästliku arengu vahel. ja te rõhutasite ka sotsiaaldialoogi küsimust. tõesti, juba meie komisjoni mandaadi algusest oleme väga palju rõhku asutanud sellele, et kaasata rohkem sotsiaalpartnereid nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriigi tasandil Euroopa poolaasta arengusammudesse ja me teeme seda ka edasi. proua Tyson, palun suur tänu teile, juhataja. Äh, üritan rääkida seekord lühemalt. tahaksin tänada proua Ribeirot äh, lahkete sõnade eest ja selle eest ka, et parlament on rahul sellega, et äh, Euroopa poolaasta protsess on nüüd rohkem sotsiaalne. seda tegime me meelega ja oleme ka töötanud äh, vastavate ministritega äh, koos. EBSCO roll muidugi on asi, mida peavad otsustama ministrid, kes EBSCO-s ja äh, teistes majandustöörühmades koos istuvad. proua Marina Reena küsimus struktuurireformide kohta ning selle kohta, kuidas see mõjutab paindlikkust ja töötingimusi ning ka seda, et see võib tegelikult töötajaid vaesustada. jah, tõesti peab ütlema, et tööturul on erinevaid koostöövõimalusi ja on vaja rohkem paindlikkust. ning me saame aru sellest ka, aga meie poolt on paindlikkus äh, vajalik äh, teatud piirini, teisest küljest aga on vaja kompenseerivaks äh, mõjujõuks ka rohkem turvalisust. ja me peame tagama, et eh, kui inimene oma töökarjääri jooksul teeb mitmeid muudatusi, siis tema käsutuses on teenused, need inimesed, kes abi ja tuge vajavad, peavad selliseid teenuseid saama. nii et siire mööda eh, karjääriredelit eh, toimub sujuvamalt ning see nende elukvaliteeti ei mõjuta. nagu te teate, siis ettepanek, mis puudutab rasedus- ja sünnituspuhkuse sätete muutmist on tagasi võetud, aga uus ettepanek on tehtud, mille kallal me praegu tööd teeme. see on järgmisel aastal meie tööprogrammis sees, nii et sellest räägime järgmisel aastal uuesti. siis pensionid. ning pensionite kohandamine inimeste elueaga, töötame ka selle kallal edasi. pensionisüsteemid peavad olema säästlikud ja inimesed peavad äh, kauem töötama äh, selleks, et äh, pensionisüsteem oleks jätkusuutlik. aga samuti me vaatame, kas on piisav sotsiaalgarantiide kate, kas pensionid on piisavalt kõrged selleks, et inimesed saaksid oma elukvaliteeti ja standardeid alal hoida. aina rohkem inimesi töötab selle kallal, nii et need on meie töö prioriteedid siis härra Luuke küsimus äh, pagulaste äh, kohta ma rääkisin peamiselt just pagulastest me oleme tõesti võtnud viimase aasta jooksul väga palju vastu Euroopas inimesi ja me peame seisma selle eest, et need inimesed integreeruksid. paljud inimesed jäävad pikaks ajaks siia ja kindlasti me ei taha neid mitte mingil juhul tõrjuda ühiskonnast, hoopis vastupidi, tahame neid kaasata, tahame anda neile võimalusi, võimalusi ka liituda tööturuga, sest see on kõige parem võimalus, kuidas neid integreerida. me teame, mida liikmesriigid praegu teevad, kuidas see täpselt mõjutab tööturgu, seda me täpselt ei tea, aga Euroopa poolaasta protsessis äh, me jälgime väga hoolega neid äh, arenguid ning Euroopa Sotsiaalfondi kasutamise kohta tahaksime samuti rohkem teada, sellepärast et päris suur osa sellest rahast on just tõrjutusevastaseks võitluseks ning integratsiooni toetamiseks ette nähtud. mis meie arust Euroopa Liitudes, Liidu liikmesriikides peaks juhtuma? tööturupoliitikate osas tuleks kindlasti kiiremini hinnata need inimesed, kes meie juurde tulevad vaatama, milline kvalifikatsioon neil on ning siduma nad äh, liikmesriikide valitsuste pakutavate teenustega, äh, tööotsingu teenus näiteks. samuti peame keskenduma äh, keeleoskustega ja seda me ka teeme. miinimumpalk, miinimumpalga poolt me põhimõtteliselt oleme, see peab olema säästlikul tasandil Äh, see peab olema seotud tootlikkuse tasemega, sellepärast et ka äh, konkurents äh, on meie töö eesmärk, aga muidugi miinimumpalga poolt ja vastu ning selle määr ei ole Euroopa Komisjoni pädevuses, see on liikmesriikide pädevuses. nii et meie anname soovitusi seal, kus võib, aga liikmesriigid peavad tegutsema. härra jällegi väga lühidalt, kuna vastused on juba antud, tahan öelda ainult seda, et komisjon jätkab oma võitlust äh, selleks, et kõik mõistaksid, kui oluline on analüüsida kogu eelarvet tervikuna Euroopa Liidus. Äh, sellel aastal euroala äh, tulemused Äh, juulikuust on need, millele me praegu tugineme, aga me teame ka komisjoni praegust seisukohta ja nüüd me viime seda analüüsi läbi süstemaatiliselt. ehk siis me kogume kokku kõik ideed. mina leian, et me oleme praegu üleminekuperioodis. kindlasti tänu stabiilsusepakti edukusele on järjest rohkem neid riike, kellel on manööverdamisruumi ja kes saavad seda ka positiivselt ära kasutada. ja siis ei ole enam vaja keskenduda nagu, nagu, nagu praegu ühele või kahele riigile ainult. Uh, suur tänu, volinikud, selle teise osa, e, selle eest ja nüüd ma annaksin eesistumise üle Marita Ulfskogile, kes juhatab äh, koosoleku järgmist osa. suur tänu, kolmas voor, teine osa. ja Alde nimel saab sõna proua Korafan. Thank you, madam chair um.... proua esinaine. mina tahaksin riigipõhiste soovituste kohta küsida kui me vaatame nende täielikku ellurakendamist aastal kaks tuhat kaksteist, oli see ainult üksteist protsenti, mis on juba väga madal määr ja olukord on veidi halvenenud, aastal kaks tuhat viisteist oli see ainult neli protsenti, rakendasid täielikult ellu soovitused. viiskümmend kaks protsenti üldse mitte ja nelikümmend neli protsenti osaliselt rakendati ellu. seega osaliselt rakendamise alla kuulub muidugi palju. minu küsimus on, muidugi teis ilmselt tekitab see samuti suurt frustratsiooni mida siis saaks teha selleks, et seda kahanevat trendi kuidagi ümber pöörata ja et äh, määrad oleksid suuremad, vastasel korral keegi tundub, et ei võta neid riigipõhiseid soovitusi üldse tõsiselt ja see kindlasti ei olnudki ju teie kavatsus. suur tänu, härra Kirgi ECR-ist. austatud äh, volinikud, austatud proua Tyson, ma võin öelda, et äh, ECR äh, toetab äh, seda imelist kolmnurka, investeeringud, reformid ja eelarvepoliitika, mis on vastutustundlik. Te rääkisite sellest eelnevalt juba pikalt, aga tahaksin küsida kahte asja selle kohta. kui te vaatate Euroopas ringi, siis te näete tegelikult, et mitmetes kohtades on struktuurireformidest väga vajaka. mingid Äh, mõned kohad aga ei teegi üldse algust sellega, kas see ei oleks mitte võim-, hea põhjus praegu mõelda, et EFSit laiendada? või räägime siin pigem sellest, et liikmesriigid äh, peaksid äh, reformi survest kuidagi vabastatama, kas see ei ole üldse mitte meie tegevuse eesmärkidega vastuseis, seisev? Itaalia näiteks vajab väga raha, aga olulised reformid lükati inimeste poolt tagasi äh, rahvaküsitlusel. ja äh, ka Prantsusmaa ei tundu üldse reformi valmis. kas komisjonil on plaan B juhuks, kui viie presidendi äh, raportis ette Eh, nähtud eh, Euroopa majandusjuhtumine eh, lõpeb ära ning Verhofstadti raport, mis veelgi tugevalt Euroopa liikmesriikide sõltumatusesse ja majanduspoliitikasse ette näeb. suur tänu. Miguel Viigas, palun kuue poolt järgnevalt. okei okay,, you get three minutes. Teil on kolm minutit sest te räägite nii EKONi kui Employment'i ehk siis majandusasjade ja tööhõivepoliitika komisjoni nimel. suurepärane, aitäh! kõigepealt on siin väike segadus. Portugalis on valitsuses poliitiliste jõudude tasakaal muutunud, nagu te teate. sel aastal tegid nad kõike mis läks tegelikult soovitustega vastuollu. õpetajad tõstsid miinimumpalka. Nad vähendasid äh, eelarvekoormust sellega, et vähendasid tööjõumakse. aga kummalisel kombel on defitsiit äh, või äh, puudujääk sellest ainult kahanenud. samuti on majandus kasvanud ja Rahvusvahelise Valuutafondi eeldused on tegelikult äh, ületatud ning ületati ka valitsuse enda ootused. kui me vaatame nüüd majanduskasvu ja Portugali majanduse seisu, siis me võiksime meeles pidada, et kuigi Portugali majanduskasv on ka väike ja on nõrk, siis ikkagi, kui te vaatate Portugali majandust, jääb mulje, et äh, seda majanduskasvu äh, juhib äh, ainult eksport ja tarbija, tarbimiskasv on, äh, on väike ning äh, investeeringud on tegelikult miinustes. investeeringud on vähenenud kolme ja poole protsendi võrra. kuid ometi see langus ka peatus kolmandal kvartalil. mida me siis peaksime sellise situatsiooni peale ütlema? kapitaliturud, Junckeri plaan, struktuursed reformid, kõik nad on osaks sellest lahendusest, mida meile on kümme aastat peale surutud, aga mis ei ole Portugali majanduses küll kaasa toonud mitte midagi positiivset. veel üks asi, mis on seotud töötusega. meil on praegu Portugalis kolmkümmend protsenti noortest töötud. mida me saame selle peale öelda? võttes arvesse, et kõik struktuursed reformid, mida Euroopas on praegu teostatud, ei ole andnud tulemust, kõik ju teavad seda. töötajad, eriti noored töötajad, riskivad igal juhul sellega, et nad langevad vaesuse lõksu, kümme protsenti neist elab nagunii allpool vaesuspiiri ja kui me arvestame ka neid töötajaid, neid tööealisi isikuid, kellel on äh, olemas ka töökoht, siis ka nendest osa elab allpool vaesuspiiri. mida me saame siis teha nende struktuursete reformide puhul, need ainult muudavad kõik hullemaks? aitäh, sõna saab härra Dombrovskis vastuseks. alustame esimese küsimusega, mis puudutab riigipõhiste soovituste rakendamist tõesti, ka Euroopa Komisjonile teeb see muret. me näeme, et rakendamismäär on tavaliselt madal. vähemalt ei rakendata peaaegu kunagi tervet soovitust. aga me loodame, et rakendamine paraneb, kui me peame vastava liikmesriigiga dialoogi ja peame dialoogi ka vastavate sidusrühmade ehk siis sotsiaalpartneritega. kui me kui me sellest räägime, siis ma rõhutan veel kord, et tegemist on riigipõhiste soovitustega, aga need ei ole ju käsud. Need on soovitused, sest komisjon usub, et selliste soovituste täitmisel jõutaks kestliku majanduskasvuni ning parandatakse ka sotsiaalvaldkonda vastavas liikmesriigis, ehk siis selle soovituse täitmine on vastava liikmesriigi huvides. komisjon võib liikmesriiki nende soovituste elluviimisel aidata muidugi on ka teisi meetodeid, kuidas me saame oma tööd parandada. näiteks me saaksime tõhusamalt kasutada Euroopa tõuke investeerimisfonde, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi ja muidugi saaksime me anda paremat tehnilist abi sellele liikmesriigile, kes vastavalt siis rakendab oma riigipõhist soovitust me saame toetada neid läbi struktuurireformide toetustalituse. nüüd edasi küsimus, mille esitas äh, parlamendi liige äh, meie prioriteetide ja eelarvepoliitika juhiste kohta ning ka selle kohta, mismoodi mitmed liikmesriigid on püüdnud neid reforme läbi viia. tõepoolest, need äh, reformipüüdlused on olemas, aga peaksid olema palju intensiivsemad. Te rääkisite näiteks Itaaliast ja Prantsusmaast. tõepoolest, Itaalias ja Prantsusmaal on tehtud või vähemalt püütud teha väga palju. eriti puudutab see tööturgu. teatud ametialade avamist, teenuste turu tõhustamist ja te ütlesite ka väga õigesti, et mõned reformikavad, näiteks põhiseadusliku reformi kava äh, kukkus läbi, sest referendumil lükkas rahvas selle tagasi. aga sellest hoolimata on äh, reformidega saavutatud edu, nagu soovitused ka ette nägid. mis puudutab viie presidendi raportit, siis Euroopa Komisjon avaldab aeg-ajalt kavatseb äh, avaldada, parandab ennast kõneleja, komisjoni valge raamatu. see ilmub märtsis ja seal tehakse soovitusi äh, mis lähevad siis edasi viie äh, presidendi raportist, äh, õigemini on viie presidendi raporti teiseks etapiks, sest äh, mõned küsimused, mida käsitleti esimeses raportis, on juba lahendatud või on juba rakendamisel, näiteks Euroopa eelarvepoliitika, liikmesriikide raportid, pangandusliidu alased soovitused, riskide vähendamine finantsturgudel samuti Euroopa hoiuste tagamise kava, millest volinikud samuti on pikalt rääkinud ja nii edasi, kõiki neid asju juba tehakse. nüüd äh, tahaksin väga lühidalt vastata ka sellele, mida öeldi Portugali kohta. Portugali riigi avaliku sektori või õigemini siis riigivõlg on sada kolmkümmend viis protsenti SKP-st, kuid olukord on paranenud ja me näeme, tegelikult ka seda, et Portugal on suutnud eelarve defitsiiti vähendada, seega me ootame et eelarve puudujääk oleks sel aastal kaks koma seitse protsenti SKP-st ning kahaneks järgmisel aastal kahe koma kahe protsendini, aga struktuursed äh, reformid jäävad siiski maha sellest, mida nõukogu soovitas ja seetõttu me leiame, et Portugal riskib ikkagi sellega, et ta ei suuda reegleid täita. mis puudutab Portugali majanduskasvu, siis äh, meie teada on majanduskasv sel aastal aeglustumas, kui seda võrrelda eelmise aastaga ja kahjuks on majanduskasv Portugalis praegu ikkagi palju madalam kui äh, keskmiselt Euroopa Liidus. tänan, härra juhataja tänan, proua esinaine. ma arvan, et Valdis on juba mitmele küsimusele vastanud, lisaksin võib-olla Portugali kohta. tööpuudus on kõr-, keskmisest kõrgem Portugalis oktoobris kaks tuhat viisteist oli kümme koma kaheksa protsenti, eelmisel aastal oli kaksteist koma neli protsenti ja noorte tööpuudus Portugalis on veelgi kõrgem, on kõrg-, palju kõrgem kui keskmine, kakskümmend kaheksa koma üheksa protsenti oktoobris käesoleval aastal ja eelmisel aastal oli see kakskümmend kaks koma üks protsenti. nii et langus on seotud äh, sisserändega sageli. sellel on see on vähendanud noorte tööpuudust, aga ka muud faktorid on oma rolli mänginud. näiteks suuri jõupingutusi on tehtud äh, täiendõppes, pikematesse õpingutesse on inimesed panustanud ja üle neljakümne tuhande noore on osalenud äh, noorte tööpuutus, no tööhõive algatuse tegevustes ning saanud ka rahastamist tänu sellele algatusele. see on kindlasti aidanud äh, töötuse määra alla viia. muidugi ei saa me sellega rahulduda, kakskümmend kaheksa koma üheksa protsenti kindlasti ei ole rahuldav tulemus, Euroopa keskmine, mis on üle kahekümne protsendi, ei ole samuti rahuldav, kuid me oleme siiski teinud edusamme ja peame neid jätkama härra Moskovitši, ma tahaksin lihtsalt öelda Portugali kohta, et on tõsi, me arvasime, et Portugal riskib sellega, et ei suuda reegleid täita, neid äh, põhjuseid äh, äh, volinik Dombrovskis just selgitas. aga lisaks sellele me ka ütlesime, et Portugal on selles kategooria, nende riikide kategoorias, kes suudab äh, siiski ennast parandada ja kui me oleme nüüd saanud need äh, uued äh, arvandmed ja need on õiged, siis ei ole meil vaja mingeid lisameetmeid võtta, kuigi need struktuursed reformid olid lühemad, kui meie ette nägime. me leiame, et neid reforme tuleb jätkata ja et see, et neid reforme üldse tehakse Portugalis, on julgustandev märk, aitäh! Eh, suur tänu ja nüüd neljas voor. poolteist minutit igale kõnelejale kõneaega. ja sõna saab proua Ždanuka Roheliste nimel. Yes, thank you and thanks to tänan ja tänan volinikke positiivsete tulemuste tutvustamise eest. aegamööda läheb tõesti asi paremaks, mis puudutab tööturgu aga siiski, kõige vaesemad piirkonnad ja mina esindan ühte sellist, saavad kõige vähem kasu. vaesus ja töötav, töötajate vaesus on kasvamas. kuulates teid ja lugedes äh, neid tekste, milliseid meetmeid siis tuleks võtta? ei midagi uut tegelikult business as usual. kuigi on konkreetsed soovitused näiteks kaasajastada õigusriiki selleks, et luua tööstiimuleid, kuidas sellest siis aru saada? kas sotsiaaltootused peavad olema siis nii madalad? üks konkreetne küsimus minu poolt. volinik Tyson, Tysonile sest ma ei kuul-, ma ei kuulnud õieti, et ta oleks vastanud meie raportööri küsimusele, Yana Toomi küsimusele miinimumsotsiaalsete standardite kohta. ja küsimus on selline, millal komisjon esitab raamdirektiivi äh, selles küsimuses? Äh. suur tänu FTD proua Kila. suur tänu ja suur tänu äh, volinikele. kõigepealt äh, tahtsin tänada härra Kerget, kes äh, rääkis Itaaliast ja, ja väljapaistvast tulemusest referendumil eelmisel laupäeval. kuuskümmend protsenti itaallastest andsid oma panuse selleks, et säilitada meie põhiseadus, mis kuuskümmend kaheksa aastat juba on kaitsnud Itaalia suveräänsust ja demokraatiat. seega tahaksin ma neid tänada selle eest. Itaalia näitab, et on selge tahe. me võime rääkida stabiilsusest, kui meie kodanikel on võimalus taaskord hääletada. tahtsin volinikele öelda, et on väga lihtne siin omavahel meil vestelda, aga mina tahaksin, et teie sõnad jõuaksid kõikide meie kodanikeni. kakskümmend kaks miljonit kodanik Euroopas elab allpool vaesuspiiri ja nad on sotsiaalse tõrjutuse ohus. kui te võiksite seda suurepärast Euroopa projekti neile selgitada, kus kõik on õnnelikud, kus majandus taastub, siis ähm, ma tahaks teada, kuidas nemad sellele reageeriksid, kui te sellest kõigest Euroopa kodanikele räägiksite, sest ma arvan, on vaja selle, selleks on vaja pisut vaprust, et minna inimeste ette ja neile kõike seda öelda. see, äh, inimesed oleksid väga hämmingus, ma arvan, kuuldes äh, mõndagi teie öeldust. me peame vaatama maailma sellisena, nagu ta on meil on vaja tõelisi kestlikke lahendusi selleks, et lahendada Euroopa kodanike probleeme. vastasel korral ootab neid vaes. E EFTD nimel tänan, proua esinaine. mul ei ole aega siin üksikasjadest rääkida, aga tundub, et volinik, et komisjon on mõistnud Äh, sellist olulist ebatasakaalu, mis valitseb euroalal. Äh, kui me räägime kaubanduse ülejäägist mõningates riikides nagu Saksamaa näiteks ja Holland. null koma viis protsenti ja viis miljardit on välja pakutud sellist, sellised riigid nagu Saksamaa ja Holland tegelikult ei aktsepteeri seda ka väga lihtsatel põhjustel, aga ka tehniliselt on sellel mõte, sest äh, jooksevkonto ülejääk on asi, millega tuleb tegeleda. olgem siin pisut proaktiivsemad. ma tahaksin teada, kas komisjon võiks avalikult võtta kohustuse, arvestades, et Saksamaa ei ole selle mõttega nõus ja jätkuvalt äh, säilitab seda tasakaalutust, kas võiks alustada menetlust siis äh, ülemäärase eba, tasakaalutuse suhtes, siis te võtaksite esimest korda avalikult seisukoha ja see, kui see ülejääk äh, endiselt püsib, siis, siis see toob endaga kaasa ebastabiilsuse euroalal ja meie valuuta ebastabiilsuse. inimesed räägivad sellest alles nüüd, on alles nüüd hakanud rääkima sellest, ka komisjon peaks seda tegema. suur tänu, Sven Kiigold. Thank you, chair um.... suur tänu, lugupeetud esinaine. minu meelest on teie kuulamine midagi traagilist sellepärast, et need soovitused, mille te olete andnud liikmesriikidele, muuhulgas siis äh, iga-aastase majanduskasvu analüüsi raames, nendes soovitustes on äh, palju head, aga ma tunnen kahetsust, et äh, riigipõhistes soovitustes on põhimõtteliselt kustutatud kestlik üleminek kui võrrelda eelmiste aastatega. aga traagiline on siin toimuv ja need soovitused sellepärast, et kuigi mõned riigid on saavutanud väga aeglast edu, nagu härra Hökmark rääkis, ja see puudutab siis nende rahanduspoliitilist positsiooni, sellest hoolimata ei ütle teie, et see progress on ikkagi väga aeglane, need reformid on liiga aeglased. kui me vaatame mida siin öeldi riigipõhiste soovituste kohta, siis toodi ju välja, et neid soovitusi rakendatakse vähe, rakendatakse veel vähem, kui neid rakendati aastal kaks tuhat kaksteist, mil see rakendamismäär oli ka madal. härra volinik Dombrovskis, see ei puuduta ju mitte ainult täielikku rakendamist, see puudutab äh, isegi osalise rakendamise määra. see tähendab seda, et äh, komisjoni soovitusi tegelikult ei täideta, neid ignoreeritakse Teie siin teete julge avalduse eelarvepositsiooni kohta, aga see lükati olgu siis kas otse või kaudselt tagasi. ma küsin teie käest, mis on teil plaanis? mida te kavatsete teha selleks, et liikmesriigid hakkaksid äh, paremini reageerima teie soovitustele? kas teil on strateegia ja mis see on? ja lõpuks tahaksin ka tõsist vastust härra Höökmargi küsimusele. küsimus oli, oli see, et ähm, mis teie makromudelite kohaselt on üldse vastuvõetav lahendus. kas tõesti ainult Euroopa Keskpanga kallis poliitika, kas te saate meile anda detailse vastuse selle kohta, milline osa edust on saavutatud Euroopa Keskpanga ja mitte teiste meetmete tõttu. kas te saate meile need andmed anda, palun? kas teie saate omalt poolt lubada, et ei ületa kogu aeg kõneaega, sellepärast et teised lihtsalt ei mahu sõnasoovijate nimekirja, kui üks isik võtab nii palju aega? proua Kappel, tõesti püüan ajast kinni pidada, suur aitäh, et sõna mulle andsite, mul on küsimus äh, volinik Dombrovskisele, mis puudutab struktuuriseid reforme ning investeeringuid, nii et äh, üleüldiselt siis äh, majanduspoliitika kuldse kolmnurga kohta Te ütlesite, volinik, et me oleme juba mitmeid aastaid eh, eh, pisikese kasvu teel, eh, rohkem on hõivatuid, eelarve puudujäägid liiguvad kolme protsendi SKT piires ning ka võlakoormus väheneb. see näitab osaliselt muidugi, tõestab ka sügisprognoosi, mis komisjon välja on andnud ning olen ka teie järeldusega nõus, et see ei ole piisav ja üks oluline faktor äh, mis seda majanduse taastumist aitavad toetada, on äh, keskpanga, Euroopa Keskpanga siis äh, rahapoliitika, eriti just äh, madalad intressimäärad. väga paljud eksperdid aga ütlevad, et Euroopa Keskpanga rahapoliitika viib selleni, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei saa nii suurt hoogu sisse struktuursete reformide elluviimisel, sellepärast et raha on odav ja nüüd nel-, neljapäevase otsusega äh, äh, Euroopa Keskpank seda kuvandit veelgi tugevdab. Euroopa pangand on äh, ettevõtjatele kõige olulisemaks krediidiandjaks ning minu küsimus on, kuidas Itaalia kolmanda pa-, suuruselt kolmanda panga osaline riigistamine sellele protsessile kaasa aitab? Vice President Dombrovskis. härra Dombrovskis, teil on sõna. olgu pealegi. aitäh teile nende küsimuste eest. mis puudutab riigipõhiseid soovitusi ja riigipõhiste soovituste rakendamist, siis vastan järgnevalt muidugi huvitab komisjoni soovituste rakendamine ja ma tõin välja ka mõned mõtted, mismoodi me teeme koostööd liikmesriikidega, et rakendamine paraneks. ma rääkisin koordineerimisest ja sellest, kuidas paremini ära kasutada olemasolevat Euroopa Liidu raha, näiteks EFSI või Euroopa Sotsiaalfondi raha, ma rääkisin sellest, et meil on ka võimalik osutada tehnilist abi liikmesriikidele, kes soovitusi rakendavad ja ähm, aidata siis neid vastavate struktuursete reformide läbiviimisel. ja ma rääkisin ka sellest, et äh, liikmesriigid, äh, kui nad valmistuvad ette oma riigireformi kava, siis on äh, neil mõistlik kaasata sotsiaalpartnerid ja teised sidusrühmad, sest see suurendab teadlikkust nendest väljakutsetest, mis tuleb lahendada. samuti võib olla kindel, et me ei kogu et me ei kogu vastuseid ainult ühelt ministeeriumilt, vaid vaatame ikkagi Euroopa, vaatame ikkagi liikmesriigi poliitikat tervikuna. mis puudutab asjakohaseid andmeid, siis need küsimused saab esitada ekspertidele, kes kindlasti annavad teile võimalusel kogu info, mis puudutab meie majandusanalüüsi. mis puudutab Saksamaa eelarve ülejääki, siis minu meelest väliskaubanduse bilansi ülejääki Saksamaal, sest tegemist ei ole millegi uuega, Euroopa Komisjon on sellega kursis juba tükk aega ja ka see on makromajanduslik tasakaalutus. ning just seetõttu räägime me Saksamaa ja ka Hollandi puhul makromajanduslikust tasakaalutusest ja ähm, selle tõttu on antud neile riikidele ka riigipõhine soovitus, mis puudutab investeeringuid veel küsiti Euroopa Keskpanga rahanduspoliitika kohta. esiteks väärib äramärkimist, et Euroopa Keskpanga rahanduspoliitika on suunatud inflatsioonile. inflatsioon on praegu alla kahe protsendi ja see on seotud seotud Euroopa Keskpanga rahanduspoliitikaga. Need otsused on aga teinud Euroopa Keskpank ja meie siin komisjonis ei saa neid otsuseid liigselt kommenteerida, sest me austame Euroopa Keskpanga sõltumatust. aga me näeme, et tegemist on ühe sellise faktoriga, mis stimuleerib majanduskasvu. liikmesriigid peavad seda aega kasutama targalt ja läbi viima vajalikud struktuursed reformid. meie omalt poolt ütleme seda mis puudutab pangandussektorit, siis te rääkisite siin Itaaliast ja Itaalia pangandussektorist. me oleme Itaalia võimudega kontaktis ja oleme valmis nendega arutama erinevaid lahendusi, mida meie õigusraamistik võimaldab, aga konkreetsete pankade kohta me ei ütle midagi, aitäh äh,! suur tänu, volinik Tyson! tänan väga, eesistuja! kommenteeriksin lühidalt vaesuse küsimust veel kord. vaatame olukorda Euroopas. näeme, et on tohutud erinevused vaesuse määrades. vaesuse tase või vaesuse riski tase on, läheb kolmeteistkümnest protsendist neljakümne ühe protsendini. keskmine on kakskümmend kolm koma seitse protsenti aga ma ütleksin, et kõik need näitajad, olgu nad kõrged või madalad, kuivõrd nad on positiivsed arvud, on nad ikkagi liiga kõrged. me räägime siin inimestest nende arvude taga ja iga inimene loeb. Kin-, mida me siis teeme? meil on eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend, kahe tuhande üheksandast aastast kahe, kaheteistkümnenda aastani kriisi ajal vaesus kasvas ja nüüd on vaesus kahanenud, me oleme tagasi kahe tuhande üheksanda aasta tasemel, pisut kõrgemal kui kõrgem, kõrgeim punkt aastal kaks tuhat kaheksa, kuid me peame jätkama tööd, me peame jätkama tööd kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide nimel. me saame anda abi, luua õiged tingimused ja panustame ka läbi fondide, nagu Euroopa Sotsiaalfond, see pole mitte ainus mainiksin seda veel kord siiski ära, sest äh, raportöör on siin ka kohal ja me mäletame väga hästi, kui raske oli parlamendi võitlus selle nimel, et vähemalt kolm, kakskümmend protsenti Euroopa Sotsiaalfondi äh, summadest peaks minema sotsiaalsele kaasatusele, eks ole, proua Morin-Chantier? ja me räägime vaesusest ka soovitustes äh, liikmesriikidele, me oleme seda teinud algusest peale, CSOS-i puhul alates kaks tuhat, aastast kaks tuhat kaheksa oleme teinud soovitusi vaesuse osas ja me loodame ja me aitame va-, ka miinimumsissetuleku osas äh, liikmesriike, meil on selle jaoks olemas ka võrgustik ja seda ma tahaksin rõhutada, et vaesus ja vaesusega tegelemine on poliitikavaldkond, mis on eelkõige liikmesriikide pädevuses, me saame neid küll aidata, pakkuda välja raamistikku, kuid eelkõige just liikmesriigid on need, kes peavad võitlema vaesusega ja see peab olema ka väga selgelt välja öeldud, sest ähm, mõnikord jääb mulje, et Euroopa Liit saab lahendada kõiki probleeme. ja me saamegi palju ära teha, kuid me ei saa ühtlustada sotsiaalkindlustussüsteeme, me ei saa peale sundida reegleid miinimumsissetuleku või miinimumpalga osas. Need on kõik äh, vahendid liikmesriikide kätes me ei pea alati näitama sõrmega Euroopa Liidule, need on valdkonnad, kus me peame tegema tööd koos. ja just sellel tasandil, mis on pädev selles vallas eelkõige. kuid muidugi ka komisjon an-, annab oma parima selleks, et toetada liikmesriike. aitäh ja volinik Moskvitš, tegelikult ei ole mul midagi kolleegidele lisada. kõik oli hästi Then we'll go to the uh, fifth round. siis me jätkame, viies voor. ma tuletan lugupeetud kohalviibijatele meelde, et minut ja kolmkümmend sekundit on ette nähtud küsimuse kohta, et volinikud ka vastata saaksid. ja nüüd Rahvapartei fraktsiooni nimel. Arenes. suur tänu. ma teen tõesti väga lühidalt, sest kõik on juba ära öeldud või väga palju on öeldud. mul on kaks konkreetset küsimust. esimene puudutab äh, noorte töötust. volinik Tyson ütles väga õigesti, et rohkem kui neli miljonit äh, noort inimest on Euroopas praegu tööta ja tegemist on ju vastuvõetamatu olukorraga. me ei saa leppida sellega, et terve põlvkond Euroopas läheb lihtsalt kaduma ja seda meie eluajal iga-aastane majanduskasvu analüüs aastaks kaks tuhat seitseteist näeb ette ka uue eh, noorsooga seotud algatuse, ehk te saaksite sellest rohkem rääkida? ja peale selle, kas te võiksite rääkida, mida me oleme õppinud noortegarantii rakendamisest eh, ja noorsoo töö, tööga, tööhõivega seotud algatusest? sest tegelikult on ju nii, et äh, noorsootöötusega tuleb võidelda ikkagi liikmesriigi tasandil, selleks on vaja struktuurseid reforme, meie Euroopas saame ainult abiks olla. ja teine küsimus, hüpates nüüd noorte inimeste juurest äh, vanade juurde. kui me räägime pensionitest, siis meil on olemas äh, pensionite roheline raamat ja pensionid teemaline valge raamat ja lisaks me oleme pidanud läbirääkimisi ka rahvusvaheliste organisatsioonidega me oleme kõik ühel meelel, pensionid peavad olema ka tulevikus äh, rahuldava suurusega. see tähendab, et meil on vaja lisaks teisele sambale ka lisapensioniskeeme, aga Euroopas on need olemas vaid vähestes riikides. kas Euroopa saaks teha rohkem selleks, et meil oleks äh, rohkem teise samba kutsepensioniskeeme liikmesriikides? Äh, härra Pals, palun. suur aitäh teile, esinejana, aga mina teen lühidalt Euroopa poolaasta paketiga kooses lugesin ma seoses ka eh, turumajanduse eh, uuringust eh, selle kohta, et demograafilised tendentsid mõjutavad oluliselt liikmesriikide majandust ning see kaudselt suurendab nende võlgu seda seetõttu, et nad ei suuda pensioni maksta, aga sellepärast ka, et rohkem on vaja toetada sotsiaalsüsteemi tervikuna ning ka pagulaskriis toob kaasa suuremaid kulusid, mida, millega ei ole arvestatud. minu enda koduriigis Saksamaal on eh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks juba oluliselt rohkem eh, kulutusi, üheksakümmend protsenti võlakoormus kasvu, kasvab eh, ning Luksemburg E, puhul ennustatakse e, mitusada protsenti otseseid ja kaudseid võlgu, praegu on kakskümmend protsenti ning e, mõningates riikides koguni kolmsada protsenti. komisjon on oma eelarvepoliitika jätkusuutlikkuse järelduses jõudnud umbes samale kohale. minu küsimus kas tegelikult meie musternäidised äh, head koolilapsed praegu, oivikud, äh, näitavad tulevikus niivõrd suurt võlakoormat äh, seoses ähm, demograafiliste muudatustega, kas nemad ei peaks nüüd ette võtma midagi oma pensionisüsteemis või püüdma kuidagi leida lisavahendeid? suur tänu! nüüd annaksin Maria Joao Rodriguezele sõna sotsiaaldemokraatidest, palun! suur tänu, mina olin iga-aastase majanduskasvu analüüsi raportööriks eelmisel aastal ja minu arust on vaja tunnustada seda, et väga head äh, koostööd on leidnud äh, iga-aastase majanduskasvu ettepanekud äh, komisjoni poolt ja soovitused ka parlamendi poolt. kui me räägime poliitikate kokkusulatamisest, kui me räägime reformidest ja sammudest, mida võtta mina tahaksin aga euroala soovitustele keskenduda eriti, sellepärast et me oleme näinud seda, et ähm, see, et me eelarvepoliitika seisundi kohta korralikku arutelu peame, on edusamm ja edasiminek eurogrupp on ka äh, aru saanud sellest ja euroala peab nägema iseennast kui majanduslikku üksust. minu küsimus on järgmine. kui me oleme majandusüksuseks, siis on meil vaja ka korraldada arutelu sel teemal, kuidas me jälle saaksime euroalas endas selle äh, kuldse kolmnurga sisse seada, et meil oleks äh, konkreetsed majanduseesmärgid, sotsiaalsed eesmärgid ja eelarvelised eesmärgid ma arvan, et see on võimalus ja võimalik siis, kui me äh, sotsiaalset äh, konvergentsi loome rohkemalt, kui sotsiaalseid ebavõrdsusi vähendatakse, äh, hoitakse samal tasemel nõudlust, see kõik toob kõrgema majanduskasvu määra kaasa euroalas ning see lihtsustab ka just eelarve konsolideerimist. Need peaksid olema kuldse kolmnurga tõelised nurgad Euroopa Liidus et see kõik juhtuks, peaks olema liikmesriikidel vahendeid investeerida. ja seda praegu pole. Uh, suur tänu. Uh, asepresident Dombrovskis, alustame teiega. Uh, thank you. So on this question tänan väga. Mi-, mis puudutab seda implitsiitset võlga demograafiliste arengute valguses, see on küsimus tõesti, mida me peame arvestama, eriti mis puudutab äh, pikaajalist jätkusuutlikkust meie pensionide ja pensioni- ja sotsiaalkaitsesüsteemide puhul. ja me sellega juba ka tegeleme Euroopa poolaasta raames läbi riigipõhiste soovituste. näiteks nii, et me seome pensioniea oodatava elueaga ja läbi reformide, mille eesmärgiks on parandada pikaajalist jätkusuutlikkust meie süsteemides. Nende muredega tegelemine tegelikult vähendab vajalike korrektsioonide hulka hiljem. et korri-, seepärast on see tõesti väga tõsine mure ja õigeaegne ja vajab õigeaegset äh, ettevalmistust. mis puudutas nüüd euroalale tehtavaid soovitusi ja lähenemist, investeeringuid, äh, sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamist, see kõik äh, on vägagi vastavuses komisjoni peamiste muredega Äh, lähenemine positiivses suunas ei ole mitte ainult äh, Euroopa poolaasta eesmärk, sellega me tegeleme ka äh, majandus- ja rahaliidu alastes ettepanekutes ning jätkame ka viie presidendi raporti teises staadiumis. investeeringutest oleme me teinud oma prioriteedi sõnaselgelt komisjoni selles, selle komisjoni ametiaja algusest peale, sotsiaalse ebavõrdsuse kahandamine on teema, millega me tegeleme just selle aasta Euroopa poolaastas äh, kõik eriti. suur tänu ja volinik Tass. suur tänu. väga lühidalt. Äh, noorte algatus, selle kohta esitati küsimus paar päeva tagasi tulime välja ettepanekuga äh, teha enam noorte heaks. me ei taha, et terve põlvkond saab vähem võimalusi, kui eelmisel põlvkonnal oli. kas, te küsisite, kas just töötajate tööhõive algatus on mingeid tulemusi andnud, me oleme näinud, et noorte tööpuusus on alanenud. me, me oleme rääkinud struktuurireformidest näeme siis, mis on sel-, nende tulemused äh, lähiaastatel, kuid kindlasti tuleb rohkem investeerida noorte tööhõivesse. sellele vastab ka eelarve, millest osa on Euroopa Parlamendi poolt ka juba heaks kiidetud. üks miljard eurot tuleks lisada noorte tööhõive algatusele. ja teine miljard tuleks DSF-ist selleks, et liikmesriigid, kus on suur tööpuudus, saaksid kohast finantstuge. veel valdkondi, kus me oleme töötanud, hariduskutseõpe, meil on oskuste agenda, me oleme teinud, tegime sel nädalal ka spetsiifilisi ettepanekuid just kutseõppe osas, tehnilise väljaõppe osas. see kahene väljaõpe oli meie eesmärk, et samuti on oluline kasutada mobiil, liikuvuse, mobiilsuse võimalusi, üle, piiriüleseid võimalusi, arend-, tahame arendada Erasmus plussi, Erasmus Prod, et äh, need, kes äh, omandavad tehnilist eriala, saaksid äh, pikemalt neid programme kasutada. ja me tahame, et noored saaksid minna välismaale kuuest kuust kuni ühe aastani solidaarsus on samuti osa nendest ettepanekutest. ka sellest räägiti meie selle nädala ettepanekutes, siin on vabatahtlik äh, tuumik ja professionaalne tuumik, mis annab noortele inimestele võimaluse midagi nendes valdkondades teha ja seda teha välismaal motivatsiooni korral, see annab noortele võimalused äh, tulevikuks. noortel on sageli puudu just esimesest tööalasest kogemusest ja seda me saamegi neile pakkuda läbi nende vabatahtlike tuumoskuste nad võivad õppida keeli, oskusi äh, töö leidmiseks, äh, sotsiaalseid oskusi, need on need, mida koolides või ülikoolides ei õpetata. ja see on siis see esmane töökogemus, mida me neile pakume. pensionid. Äh, sellest on juba räägitud kolmandat, teist ja kolmandat sammast tuleb rohkem edendada, sellest me oleme rääkinud ja just eelkõige teist sammast. ja nii, et võimalikult paljud inimesed saaksid sellest kasu. <coughs> Euh, ma vastan paari sõnaga proua Rodriguez'i küsimusele. tegelikult on tõesti rahvusvahelisi organisatsioone ähm, millest, või näiteks G kakskümmend, kes on siis samuti öelnud, et Euroopa Liidu majanduskasv on väga nõrk ja seetõttu tuleb võtta kasutusele kõik võimalused seda majanduskasvu käivitada. rahanduspoliitika on üks selline meede ja see, ja see on samas hiljutine meede aga mis puudutab Junckeri plaani, investeerimisplaani, siis äh, läheb see ju edasi, EFSit ju ka hiljuti reformiti, nii et äh, see jätkub kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. ja äh, see tähendab seda, et struktuurireforme ja struktuurifonde saab nüüd kasutada ka hariduse ja muu säärase jaoks. peale selle me oleme praegu läbi viinud selliseid eelarvelisi meetmeid, mis on toonud äh, kaasa progressi, kui me vaatame eelarvet tervikuna. ja kui äh, me tahame siiski äh, maksimaliseerida Euroopa Liidu majanduskasvu võimalust või potentsiaali, siis me peaksimegi vaatama eelarvepoliitikat tervikuna. see null koma viis protsenti, millest siin räägitakse, on on see, mis meil praegu on, võib-olla on meil tõesti vaja sellist kollektiivset eelarvestiimulit. sest meil on vaja tasakaalu, aga on vaja ka äh, kaotada need erinevused liikmesriikide vahel. nii et äh, Eurogrupi esimene arutelu on möödas, seal peeti praegu saavutatud siiski julgust andvaks ja Eurogrupi lõpus öeldi ka seda, et me oleme praegu üleminekuperioodis äh, ja see äh, üleminek peaks meid siis viima äh, uude etappi, mis oleks soodsam. Give... aitäh, nüüd annan ma proua Maran Šatjele viimaseks minutiks sõna, me oleme siin rääkinud Euroopa Sotsiaalfondist tal- aitäh! Äh, suur tänu teile, proua esinaine, et annate mulle sõna ja palun vabandust äh, voliniku ees, et äh, ma ei saanud siia tulla varem, sest ma olin Euroopa Parlamendi juhatuse koosolekul ja sellel põhjusel saabusin ma hilinemisega. aga see ei näita minu huvipuudust ma tahaksin öelda seda, et ma olen nõus kõigiga, me peame võitlema sotsiaalse ebavõrdsusega ja seda just tööturu, töökohtade kaudu me näeme, et praegu me oleme ühest küljest selle ees, et noored lahkuvad koolist, aga neil ei ole kvalifikatsiooni, seega neil ei ole ka tööturule lihtne siseneda. aga peale selle peame me mõtlema ka äh, nii-öelda haavatavatele gruppidele, näiteks naistele, kes kriisi tõttu tihti kaotasid töökoha ja lisaks sellele peame me võimalikult kiiresti ka vastama neile vajadustele, mis on ettevõtjatel kas see ei tähenda siis seda, et me tegelikult oleme sunnitud äh, või oleme jõudmas selleni, et me peame liikmesriike aitama, me peame mõtlema sellele, milline on see vajalik väljaõpe, äh, äh, mismoodi me saame inimesi integreerida tööturule ja kas meil on võimalik tõhustada seda äh, kvalifikatsiooni tunnustamise või vastastikuse tunnustamise süsteemi, mis tooks kaasa suurema mobiilsuse ja aitaks kiiremini täita ka ettevõtjate tööjõuvajaduse. kui meil oleks rohkem äh, mobiilsust, siis äh, see oleks ju kasulik ka inimeste CV-dele, aga see eeldaks seda, et kvalifikatsioone tunnustatakse ka teistes riikides teiste ettevõtjate poolt. proua volinik Tyson, te rääkisite siin sellest, et meil on vaja rohkem tahet ja rohkem solidaarsust. meil on aga vaja ka seda, et meil oleks rohkem pädevusi ja et neid pädevusi tunnustataks, ähm, neid uusi pädevusi tunnustataks nii-öelda pädevuste puus või pädevuste süsteemis. on ju ka palju naisi kes on investeerinud oma aja töö väliselt, aga neid oleks võimalik tööturule uuesti tulla, kui tunnustatakse, tuua, kui tunnustatakse nende äh, tööväliseid või nii-öelda pereelus saavutatud äh, pädevusi. suur tänu teile! tänan teid kõiki küsimuste eest ja vastuste eest äh, tuleme nende kõik küsimuste ja vastuste juurde veel tagasi, aga ma tänan äh, asepresident Dombrovskist, volinik Tysonit, volinik Moskovissid. oli väga huvitav äh, arutelu ja nüüd on meil, meil on selged äh, faktid, arvud ja seega kõigi käsutuses on tugevad argumendid. suur tänu!